ma võtan protseduurilise küsimuse pärast teadaannet. nagu te teate, härra Stavros Labrenides on mind teavitanud, et ta on ametisse nimetatud Kreeka välisministriks alates seitsmeteistkümnendast juunist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast parlament võtab teadmiseks selle teate ja vastavalt artiklile seitse lõikele üks äh, äh, Euroopa Parlamendi liikmete valimisseaduses otsese valimiste teel ja kodukorra reeglil neli lõikele üks ja neli äh, teatab vaba koha tekkimisest alates seitsmeteistkümnest juunist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. Uh, me jätkame oma tööd ja soovime meie endisele kolleegile edu ja õnne pädevad Kreeka ametivõimud on meid informeerinud härra Dimitros Drutsase valimisest, äh, kes asendab härra Labrinides äh, kooskõlas kodukorra reegliga neli lõikega üks. parlament võtab teadmiseks selle asenduse, mis äh, algab kahekümne teisest juunist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. ma tervitan meie uut liiget ja juhin tähelepanu sellele, et kooskõlas kodukorra reegli kolme lõikega kaks kuni tema volituste kontrollimiseni või äh, vaidluse lahendamisele ning eeldusel, et ta on allkirjastanud ka deklaratsiooni, et äh, ta ei ole teisi ametiasutuse, ametikohti, mis on, ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi saadikuga, härra Dmitri Strutsas äh, asub oma kohale parlamendile ja tema organites ning saab kasutada kõiki sellega kaasnevaid õigusi ja ma soovin edu ka meie uuele kolleegile. härra Batten. Äh, proua president, äh, võtan sõna protseduurilises küsimuses, mul täpselt ei ole meeles kodukorra artikkel, mul ei ole seda nimelt ühes, aga ma näen, et saali teises, teisel poolel on poliitilised posterid välja pandud, see on vist reeglite vastane. mulle see isiklikult äh, vastu ei käi, aga ma olen mitu korda palunud siin kojas, et rakendataks reegleid võrdselt kõigile kui eh, nendel on lubatud oma postreid eh, panna, siis minul peab olema õigus eh, ka panna Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei poster oma laua peale. otsustage lõpuks ära, kumba pidi. Thank you very much, Mr. Batten suur tänu, härra Pätan, minu tähelepanu juhtimise eest selgelt nendele loosungitele. ma palun, et need, kes need loosingud on üles pannud, need loosungid maha võtta, palun. palun võtke need loosungid maha. pöörake need allapoole oma laudade peale, palun. ja me võime jätkata siis oma tööga. proua Linn kas me nõustume või ei nõustu nende demonstrantidega, ma leian, on täiesti vale. demonstrantidele võimaldatakse siseneda parlamendi ja takistada parlamendi liikmete hääletust. ei ole oluline, kas me nõustume selle eh, eesmärgiga või mitte, midagi tuleb ette võtta, tagamaks seda, et eh, saadikud saavad hääletada ilma takistuseta suur tänu, proua Leen. parlamendi talitused on teadlikud probleemist ja see ei tohiks enam korduda. kui nüüd läheksime edasi. edasi, härra Madliner. voorzitter, hartelijk bedankt. Ik wil een point of order maken. suur tänu, president. ma äh, tahaksin edastada head uudised minu partei juht äh, vabastati kõikidest süüdistustest, mis tema vastu tõstatati äh, islami äh, vastuses ja arvamusvabaduse rikkumise pärast. nüüd hakkab hääletus, nagu te teate, meil see, meil on ka kirjalik deklaratsioon eelkõige